Kolleginnen und Kollegen, ich darf die Sitzung eröffnen. kallid kolleegid, alustame koosolekuga. mis puudutab päevakorda, tahaksin teile ettepaneku, et esimese päevakorrapunktina peaksime me arutelu Boris Tarasjukiga. me tunneme teda juba varasemast ajast. Ukraina valitsus nimetas tema Krimmi küsimustes eriesindajaks nii et ma arvan, et meil on siin tõesti täiesti õige vestluspartner kohale kutsutud. kolleeg Kaaler oli nõus sellega, et teda puudutab päevakorrapunkt, mis puudutas Euroopa Liidu Aafrika parlamentaarset tippkohtumist, et seda arutatakse täna ainult Arengukomisjonis, selleks et meil oleks siin aega rääkida härra Tarasjukiga. esimehe teadaandeid ei ole mul mitte ühtegi ja läheme nüüd päevakorrapunkti number neli juurde, milleks ongi siis arvamuste vahetus härra Tarasjukiga. ma tahaksin teha mõningad märkused. palusin härra Tarasjukil täna siia tulla selleks, et ta selgitaks meile Ukraina seisukohti viimaste arengute kohta. tahaksin teha ühe sisulise avalduse esiteks, vastavalt rahvusvahelisele õigusele on Vene Föderatsiooni käitumine täiesti vastuolus rahvusvahelise õigusega. teiseks, ma osalesin kolme välisministri läbirääkimistel opositsiooni juhtidega ja esimene punkt selles kokkuleppes oli, et neljakümne kaheksa tunni jooksul kahe tuhande neljanda aasta põhiseadus uuesti jõustatakse. president Janukovitš ei pidanud sellest ähm, kokkuleppest kinni, ei kirjutanud sellele seadusele alla, vaid lahkus Kiievist. nii et tema ei täitnud oma kohustusi ja tegelikult ei vastuta ka, sest ta lihtsalt äh, põgenes. ta ei pidanud kokkuleppest kinni ning äh, põhiseaduse uuesti jõustamine oli osa kokkuleppest ja just sellepärast ongi see põhiseadus nüüd ka kehtimas. peale selle oli kokkuleppes kirjas, et kümne päeva jooksul valib parlament uue valitsuse seega juhtus vastavalt kokkuleppele. kolmandaks, need otsused vastu võtnud parlament on valitud legitiimne parlament ja regioonide partei ja varasemad regioonide partei liikmed hääletasid ka selle põhiseaduse, selle põhi, valitsuse selle parlamendi esimehe ja üleminekuvalitsuse poolt, nii et tõesti, tegemist on legitiimsete institutsioonidega. nii et ei saa väita, et ei ole mingit legitiimsust nende tegevusel. neljandaks, viimastel kuudel olen olnud väga tihti Ukrainas ja Maidani väljakul ei kohtunud mitte me fašistidega, vaid inimestega, kes võitlesid demokraatia äh, inim- ja põhiõiguste eest. ja ma ei näinud mitte kunagi, et Vene elanikkonda diskrimineeritaks seal. Need väited siin fašistide kohta ja venelaste diskrimineerimise kohta on detsembrikuu algusest süstemaatiliselt üles ehitatud Vene propaganda ja nendel ei ole mitte mingit alust, nendel süüdistustel. nii et sellepärast ei saa ka väita, et äh, võib sekkuda sündmustesse selleks, et vene keelt kõnelevaid kodanikke Ukrainas kaitsta. tegemist on äh, Ukraina kodanikega, kes räägivad küll vene keelt, seda ei tohi unustada, ka seda tuleb välja tuua. keeleseadust ei jõustatud, nii et ka see argument äh, ei ole enam tõene. nii et tõesti see, mida me oleme kuulnud Venemaa poolelt, ei ole õige, tegemist on poliitilise jõudemonstratsiooniga selleks, et läbi suruda seda oma vana impeeriumi mõtet. selline on minu analüüs, kuidas nüüd edasi minna on raske, selle juurde tuleme nüüd kohe ja arutame seda pärast seda, kui oleme lasknud härra Tarasjukil rääkida, mida tema nendest arvad, asjadest arvab. Boris, sul on sõna. suur tänu, härra esimees. austatud komisjoni liikmed, minu jaoks on suur äh, privileeg ja au omada võimalust äh, teie ees äh, täna kõnelda ma oleksin lootnud, et äh, istun siin täna ja räägin teile sellest, äh, et Ukraina rahvas on võitnud diktaatori üle pärast kolm kuud kestnud meeleavaldusi, rahumeelseid meeleavaldusi, mis äh, algasid äh, reaktsioonina Ukraina ametivõimude otsusele mitte allkirjastada assotsiatsioonilepingut äh, Euroopa Liiduga. esimest korda Euroopa ajaloos võttis terve rahvas äh, seisukoha väärtuste ja põhimõtete kaitseks, Euroopa väärtuste ja põhimõtete kaitseks ja ametivõimud üritasid äh, rahumeelsed meeleavaldajad äh, põlvili suruda. ja tulemusi te teate, umbes äh, sada rahumeelset meeleavaldajat hukati režiimi poolt. Nad tapeti snaiperite poolt armutult inimesed, kes ei kandnud relvi ja kõik need meist, kes äh, rohkem kui kolm kuud äh, meelt avaldasid Maidanil. lootsime, et äh, nüüd on käes aeg Ukrainal võtta oma saatuses suund Euroopa rahvaste pere suunas. kuid kahjuks nii ei läinud. niipea, kui uue Ukraina demokraatlikud ametivõimud hakkasid üles ehitama riigi haldusstruktuure, hakkas Venemaa takistama Ukraina rahval oma unelma täideviimist. seda unelmat, mille eesmärgiks on saada Euroopa ühiskondade lahutamatuks osaks. ma ei kavatse rääkida täna pikalt sellest, mis Ukrainas toimus. aga lubage mul anda teile teada, et äh, olen täna siin täitmaks oma ülesandeid Ukraina valitsuse eriesindajana äh, Krimmi äh, küsimuses. minu esimese tööpäevaga on tegemist selles uues ametis. enne kui ma sellele ametikohale asusin, olen ma teinud koostööd paljudega teist ja mul on veel meeles see, kuidas ma aitasin väga uhkelt äh, ühte Euroopa Parlamendi delegatsiooni, kes tuli Ukrainasse, tõlkisin nende kõned äh, nendele, nendele sadadele tuhandetele inimestele, kes olid kogunenud Euromaidani väljakule. tegemist oli ajaloolise, ajalooliste hetkedega mitte ainult meile, ukrainlastele, vaid äh, ma loodan, et ka teile, nendest, kes olid kohal, Elmar Jatsek, härra Salafranca, kes te olite äh, seal väljakul ja pöördusite rahva poole. ma tundsin uhkust, uhkust selle üle, kui soojalt äh, võeti vastu Euroopa Parlamendi esindajad. rahvas ilmselgelt avaldas sellega oma soovi saada ühendatud demokraatliku Euroopa lahutamatuks osaks. ma tuletaksin teile meelde, et äh, niipea kui loodi ja ametisse astus Ukraina uus demokraatlik valitsus eelmise nädala neljapäeval, siis pea koheselt hakkas tegutsema Venemaa. ja praegu siis, hetk tagasi küsis mu käest üks ajakirjanik, et mida venelased praegu teevad, kas tegemist on sissetungiga, agressiooniga või millegi muuga ja minu vastus oli ja on ka praegu nüüd, et tegemist oli nii sissetungiga ähm, kui ka agressiooniga. kuid minu vaatevinklist oli uuendus venelaste poolt nii-öelda jutumärkides tegemist oli uut tüüpi sõjalise operatsiooniga. nimelt, nad alustasid sellest, et haarasid oma kontrolli alla eh, Krimmi autonoomse vabariigi valitsushooned. Neil ei olnud selleks mitte mingisuguseid öö, eh, otseseid volitusi ei, nendel, nad ei kandnud ka mingisuguseid märke selle kohta, et tegemist oli Vene jõududega kuus tuhat äh, relvastatud isikud äh, tungisid äh, Krimmi, Krimmi, mis on lahutamatu osa Ukraina territoriaalsest ühtlusest. uued Ukraina ametivõimud andsid meie sõjaväele Krimmis käsu mitte tulistada et mitte anda mitte iga, üldse mitte mingisugust põhjust venelastele reageerida. sellegipoolest äh, venelased kohe küüniliselt saatsid kohale Gruu äh, eriüksused. ma ei tea, kas te teate, mida see Gruu tähendab? Teie teate siin laua otsas. tegemist on suure luureüksusega endises äh, Nõukogude Liidus, äh, kuulus siis tollal Nõukogude Liidu kaitseministeeriumi alla, nüüd siis Vene Föderatsiooni alla. tegemist on eriüksusega, kelle eesmärgiks on äh, põrandaalune tegevus, inimeste tapmine, mahalaskmine ja need inimesed ilma igasuguste väliste märkideta siis ilma igasuguse viiteta sellele, et nad on ühe või teise riigi sõjaväeliste struktuuride liikmed äh, Äh, okupeerisid äh, valitsushooned Krimmis ja äh, nad on siis oma operatsiooniga peaaegu jõudnud lõpule. nimelt on haaranud kontrolli Krimmi poolsaarel strateegiliste sõjaväeliste objektide üle. ma tahaksin rõhutada siinkohal, et Ukraina sõjavägi Krimmis, mitte ükski nendest pole kaitsnud oma õigust ennast pole kasutanud oma õigust ennast kaitsta, sellepärast et valitsus andis selge äh, signaali mitte tuld avada. sellele operatsioonile eelnesid mõned väga konkreetsed poliitilised äh, sekkuvat laadi sammud Venemaa poolt. kõigepealt äh, Venemaa äh, esindas äh, Venemaa ütles koheselt seda, et kui sai paika demokraatlikult valitud valitsus, et nad ei tunnista Ukraina organeid. parlament, mis oli legitiimselt valitud, kus meie oponendid olime enamuses ja valitsus, mis ametisse valiti selles parlamendis, kuulutati siis koheselt äh, äh, illegaalseks ja niimoodi äh, paiskasid nad äh, rahvusvahelisse äh, meediasse valeinformatsiooni üle terve maailma ja ütlesid seda, et nemad ei tunnista Ukraina ametivõime, et Ukraina ametivõimud on vaenulikud niinimetatud vene keelt kõneleva elanikkonna vastu kõigepealt siis Krimmis, aga ka Ukraina lõuna ja idaosas see absoluutselt ei olnud tõsi, pehmelt öeldes, sellepärast et kui äh, te jalutate Kiievis tänaval, aga ka paljudes teistes Ukraina suurtes linnades, siis öö, äh, kuulete te, et inimesed räägivad seal peaasjalikult vene keelt tänavatel, mis tähendab seda, et mitte keegi ei saa põhjendatult öelda, et venelastel ei ole õigus Ukrainas rääkida oma emakeelt ja nüüd on Ukraina massimeedias väga palju selliseid äh, reportaaže, kus äh, öeldakse seda, et venekeelsed ukrainlased protestivad Venemaa vastu ja ütlevad, et meil pole teie kaitset vaja. inimesed on sellele vastu, ütlevad, et nendel ei ole vaja Venemaa kaitset, mis tuleb läbi äh, püsside, tuleb läbi okupatsiooni Ukraina territooriumil see poliitiline sõjaväeline operatsioon, mis oli selle eesmärk? selle eesmärk oli äh, kasutada äh, Krimmi piirkonnas äh, ära oma võimu, kasu-, kut-, tekitada poliitiline rahulolematus ja leida põhjus, miks rünnata ja, ja sisse tungida Krimmi. mitte ükski inimene ei saanud seal hukka, ainult Vene äh, sõjavägi kamuflaaži varjus oli see, kes seal kaost tekitas Krimmis. Äh, nad äh, nii Sime-, Simferoopolis kui ka Sevastoopolis ja teistes Krimmi linnades jooksid mööda tänavaid ja tekitasid kaost, nii et ausa-, austatud väliskomisjoni liikmed, ma tahaksin öelda, et Ukraina ametivõimud ei andnud mitte mingisugust põhjust provokatsiooniks mitte ühtegi lasku ei lasknud äh, Ukraina vali-, äh, sõjaväe liikmed, nii et meie oleme hoidnud ennast vaos. kuid äh, samas Ukraina valitsus, mis teeb pea öö, väsimatult tööd, annab endast parima selleks, et kord Krimmi poolsaarel taastada. Ukraina parlament on vastu võtnud seaduse riigi äh, garantide osas Ukraina jaoks äh, seoses siis Ukraina äh, liitumisega mitterelvast, tuumarelva leviku piiramise lepinguga ja selle kohaselt on Ukraina võtnud endale kohustuse kogu tuumaarsenaal hävitada sada kuuskümmend seitse manner-manner äh, tüüpi äh, raketti ja umbes kaks tuhat tuumapead oli äh, Ukrainal sellel ajal, kui see leping kirjut-, alla kirjutati. mina olin selle Budapesti referendumi juures, loomise juures riigigarantide osas ja öö, mitte kunagi ei ole seda dokumenti kasutatud Ukraina huvide kaitsmiseks, ei aastal kaks tuhat kolm, kui venelased äh, provotseerisid samuti äh, Kertši väinas äh, meie territooriumi vastu, kus Ladusla saarestiku lähedal, saare lähedal, ega ka eelmise aasta augustis, kui venelased põhimõtteliselt kuulutasid välja kaubandussõja Ukraina vastu. Budapesti memorandum näeb ette kahte instantsi, kus äh, garant äh, käivitatakse või peaks käivitatama. kõigepealt, kui kasutatakse või ähvardatakse Ukraina, Ukraina territoriaalse ühtekuuluvuse ja suveräänsuse vastu äh, relvajõu kasutamist ja teine põhjus on siis, kui kasutatakse majanduslikke hoobasid Ukraina majanduse õõnestamiseks konsultatsiooniperioodil me rääkisime need punktid selgelt läbi. nüüd siis see Budapesti memorandum hakkab äh, oma nägu näitama, täna on Kiievis Ühendkuningriigi välisminister, Ühendkuningriik on üks Budapesti memorandumi garantriik äh, homme on äh, Kiievis riigisekretär Kerry, USA on nimelt teine garant ja venelased nemad äh, keelduvad jätkuvalt osalemast ja olles ise Budapesti memorandumi üks garantidest, keelduvad nad igasugusest läbirääkimisest, kas siis äh, kahepoolsetest läbirääkimistest või garantriigina läbirääkimistest Budapesti konventsioonile, mis tähendab seda, et nemad ei väärtusta ei rahvusvahelise õiguse norme ega ka ÜRO hartat ega ei pea kinni ka öö, äh, suurest öö, äh, riikidevahelisest lepingust, millega kaitstakse üksteise territoriaalset ühtekuuluvust. ja veel, mina olin juhuslikult see, kes käivitas väga öö, äh, öö, erakordset dokumenti Äh, vastuvõtmisi ÜRO Julgeolekunõukogus kahekümnendal juulil tuhat üheksasada üheksakümmend kolm, mis oli vastuseks äh, Venemaa parlamendi provoka-, provokatiivsele otsusele Ukraina territoriaalse ühtekuuluvuse vastu, oli kehtetuks kuulutatud ja et äh, see läheb vastu ÜRO harta kirjatähele ja vaimule see dokument on praegu veel ÜRO Julgeolekunõukogu päevakorras ja see dokument tuleb äh, tagasi võtta. ÜRO äh, praegu tegelebki sellega ja kohtub siis New Yorgis juba viimased paar päeva antud küsimuses. mida me ootame Euroopa Liidult? loomulikult me eeldame solidaarsust, nii nagu te olete olnud solidaarsed meiega kolm kuud kestnud rahumeelset järgmistel meeleavaldustele, kui rahvas avaldas soovi olla Euroopa rahvaste osa. mida on meil nüüd vaja? midagi enamat kui ainult solidaarsuse mm, deklaratsiooni ja toetuse avaldust. territoriaalne ühtekuuluvus ja suveräänsus on nüüd ohtu seatud Ukrainas. Venemaa on asunud agressioonipoliitikale ja on sisse tunginud osale meie territooriumist nemad on rikkunud oma kohustusi osapoolena Venemaa Musta mere äh, väeosade ajutise Ukraina territooriumil viibimise lepingut. Äh, kõik need kokkulepped, mis on sõlmitud Venemaa ja Ukraina vahel, on nüüd leidnud rikkumist ja äh, meie eeldame, et Euroopa Liit nii kiiresti kui võimalik langetab poliitilise otsuse allkirjastada assotsiatsioonileping, mille siis äh, eelnev ametkond tagasi võttis ja mille pärast, tagasi lükkas ja mille pärast Maidanil meeleavaldused äh, toimusidki. ja me eeldame seega siis, et see otsus langetatakse nii kiiresti kui võimalik. Ukraina valitsus on valmis sellele alla kirjutama ja muuseas äh, see kokkulepe oli allkirjastamiseks valmis juba kahekümne üheksandal novembril Vilniuses. seega me ootame teie toetust nendes püüdlustes. ja lisaks sellele me oleme väga tänulikud ka nende avalduste eest, mida on teinud Euroopa institutsioonid, aga sellest ei piisa. hetkeolukord nõuab nüüd ebatraditsioonilisi otsuseid hetkeolukord äh, nõuab äh, kindlameelsemat äh, ja veenduvumat, veendunumat lähenemist Euroopa Liidu poolest. minu meelest oleks kohane, kui Euroopa Liit otsustaks luua politsei vaatlusmissiooni, nii nagu nad tegid seda pilootprojektina EUBAM-i missiooni raames. tegemist on siis äh, piirivalvemissiooniga, kus Euroopa Liidu piirivalvajad äh, aitavad siis seirata seda, mis toimub Ukraina ja Moldova vahelisel piiril. ja eriti seda, mis toimub äh, separatistliku Transnistriaga piiril. ja me arvame, et äh, see oleks nüüd ähm, see mehhanism, mis võiks siin leida kordamist. kallid sõbrad ja ma tahaksin lõpetuseks äh, tänada teid kõiki, tänada eriti neid, kes käisid Ukrainas selle poliitilise kriisi ajal. Teie, kes te pöördusite Maidanil meeltavaldava rahva poole, tundsite seda ise, kuidas inimesed entusiastlikult teid toetasid, Euroopa Liidu esindajaid. palun jätkake Äh, seda, et te meid toetate ja astuge väga konkreetseid samme meie toetuseks, aitäh! Ma Kolleginnen und Kollegen. kallid kolleegid, neliteist inimest soovivad sõna saada. kas olete nõus, et fraktsioonide nimel kõnelejad saavad kaks minutit ja ülejäänud ühe minuti? ma arvan, et nii tuleks teha ja ma palun, et te kõik peaksite kinni ka kõneajast, sest umbes kell neli on meil ette nähtud ka pressikonverents härra Tarasjukile. ma arvan, et on väga tähtis, et härra Tarasjuk saab ka pressi poole pöörduda. kõigepealt saab sõna härra Salafranca, palun. protseduuriline küsimus kas te äh, teate, et kas te arvate tõesti, et kõik äh, fraktsioonid on äh, teadlikud tänasest kohtumisest, mõned ju puuduvad? They are aware but are some uh, more uh, informed about intensive jah, ma arvan, et mõned saavad informatsiooni rohkem kui teised <laughs> Mr Salafranca. härra Salafranca, palun suur tänu teile, härra esimees, härra Tarasjuk, tere tulemast teile Euroopa Parlamenti. Te palusite Euroopa Parlamendi poolset solidaarsust, tahan teile frats-, Euroopa Rahvapartei fraktsiooni nimel väljendada meiepoolset solidaarsust ning mõistes sügavalt hukka Venemaa ehm, sekkumise eh, Ukraina asjadesse, see on ÜRO harta Ehm, ning samuti ka rahvusvahelise õiguse jäige rikkumine, mis eh, paneb ohtu rahvusvahelised suhted. on uskumatu üks Budapesti memorandumi osalistest, mis puudutas siis eh, eh, riigipiiride puutumatust, riik, mis on nõudnud Süüria veresauna lõpetamist, viidates ÜRO erinevatele, erinevatele <clears throat> deklaratsioonidele on sellise, on millegi sellisega hakkama saanud. ma sooviksin teada, teada, milline on teie valitsuse seisukoht, kas te, mida te ootate, kas te ootate majanduslikke poliitilisi sanktsioone Venemaa suhtes ning kas Ukraina parlament Raada arutab võimalust paluda e, ka e, e, ühineda Põhja-Atlandi Liiduga. tahaksin öelda ka, et hindame kõrgelt teie valitsuse poolseid instruktsioone mitte tulistada ning mitte alluda provokatsioonidele ja eh, see on selge samm dialoogi suunas ning eh, üritab ära hoida eh, konflikte, kokkupõrkeid, keegi ei soovi sõda, kuid samas keegi ei saa ühe rahva vabaduspüüdlusi alla suruda, sada inimest on oma eluga maksnud selle vabaduse ootuse eest ning seega Euroopa Liit, rahvusvaheline üldsus peab olema olukorra äh, kõrgusel ning ei tohi selle, sellist suveräänsuse rikkumist äh, vaikides pealt vaadata, aitäh. Uh, thank you very much uh,, Mr Taras. suur tänu teile, härra Tarasjuk, teie sissejuhatuse eest, me jälgime olukorra arengut ning mul on äh, küsimus teile kui Krimmi äh, olukorra erisaadik, eriesindajale. nagu me kõik teame, äh, neljapäeval ründas viisteist relvastatud isikut Krimmi parlamenti. ning need olid venekeelse enamuse esindajad ning öeldakse, et äh, politsei ei kontrolli olukorrada ning ma tahaksin teada, kes äh, on teie vastaskõnelejad praegusel hetkel, otsustati, langetati otsus referendumi kohta ning teine küsimus, äh, peaminister vallandati. kes on teie vastukõnelejad ning teie küsi-, Krimmis ning teine küsimus puudutab vähemuste õigusi selge on see, et äh, äh, äh, Krimmis on kakskümmend viis protsenti ukrainlasi ning kaksteist protsenti tatarlasi, kes väga julgelt avaldavad meelt Ukraina territoriaalse, territoriaalse, territoriaalse ühtsuse eest. me peaks tegema kõik selleks, et nende aidata, nende õigusi kaitsta ning veel viimane küsimus. Te tahtsid assotsieerimisleping sõlmida, eh, kas, eh, eh, kui see alla kirjutatakse, mis siis saab, sest praegusel hetkel on olukord juba peaaegu kontrolli alt väljunud? tahan teid informeerida, et peaminister Asarov astus tagasi veel Janukovitši võimu all ja siis parlament koos Janukovitšiga läbirääkinuna siis eelnevalt valis uue peaministri, selline oli asi, härra Tahv. Uh, uh, suur tänu teile, härra esimees. ma esindan liberaaldemokraate, sooviksin väljendada teile oma täielikku solidaarsust ja toetust. president Putin käitub näit-, nagu äh, keskaegne Vene türann. ta äh, peab aru saama, et, et kaasaegses maailmas äh, sõltub ta globaalsest finantssüsteemist ning turgudest ning ta on tegelikult palju nõrgem, kui ta välja paistab või tunneb. nii et äh, äh, mõistlikud äh, ranged sanktsioonid on täiesti võimalik välja töötada. ühes muidugi intensiivsete diplomaatiliste läbirääkimiste pidamisel. Äh, NATO-l on väga oluline roll mängida, äh, kinnitades äh, oma, niimoodi oma eesmärke ja oma ühtsust. ja on ka väga oluline, et Euroopa Liit ise on märksa ühtsem ja selgem oma suhtumistes kui eh, eelnevate sarnaste kriiside puhul minevikus. ma saan aru ja aktsepteerin vajadust äh, piiride parema kontrolli järgi ja loomulikult ka vajaduse järgi rohkem andmeid koguda, aitäh. ma kolleeg Poskurdi puhul sain valesti aru, te küsisite peaministri legitiimsuse kohta Krimmi poolsaarel, tahtsin seda selgitada veel kord ja nüüd saab sõna härra Schulz, palun Ähm, suur tänu, Boris Tarasjuk, et tulite täna siia meie ette ja annate ja kinnitate seda õudset informatsiooni, mida me oleme saanud, sest te tõesti tulite väga õudsete uudistega meie ette. mulle tundub, et see olukord praegusel hetkel meenutab rohkem aastat tuhat üheksasada neliteist kui kahtekümne, kahekümne esimest sajandit ja ma arvasin, et poliitilises elus ma kunagi enam midagi sellist ei näe KGB ülemleitnandile Putinile pole ma mitte kunagi ette heitnud, aga kui ta ütleb, et Ukraina on üks rahvas, siis meile tundub, et ta tegelikult ei äh, arva, et Ukraina peaks olema sõltumatu, vaid pigem arvab, et äh, tal on vaja kuidagi oma Euraasia liitu kaasata Ukraina. mulle tundub aga, et nüüd on kõik aru saanud, mida tema mõtleb ja millist maski ta kannab ja otse loomulikult avaldame me teile toetust, aga ma usun, et assotsieerimislepikust teil praegusel hetkel mingit kasu pole. jah, teil on sellele õigus ja Maidani väljakul inimesed tõesti võitlesid sellega välja. aga palju tähtsam oleks praegusel hetkel liikmelisuse tegevuskava mis kahe tuhande kaheksandal aastal Bukarestis äh, kahjuks kergekäeliselt käest lahti. ma saan aru Balti riikidest, mis toona ütlesid, et me tahame enne olla NATO-s kui Euroopa Liidus, meie jaoks on NATO liikmelisus tähtsam kui Euroopa Liidu liikmelisus, sest see tagab meie territoriaalse julgeoleku ja selle, et Venemaa ei saa meid enam ähvardada nende doktriinidega, mida on kasutanud nii Putin kui ka Medvedjev ehk et kui Vene kodanikke rünnatakse, siis ründame meie seda riiki ja samal ajal aga tallatakse jalge alla tõsiasjad nii Ukrainas kui ka Krimmis. aga samamoodi kuuekümne kaheksandal aastal Barahas ja üheksa, seitsmekümne üheksandal aastal Afganistanis kasutati täpselt sama meetodit ja see on õudne. aitäh, härra Tänok! Uh, härra esimees, aitäh, ähm, Boris tere tulemast ECR fraktsiooni nimel, mul on väga kahju näha teid siin praegustes oludes. ma loodan, et meil õnnestub teid ka uue demokraatliku Ukraina esindajana siin tervitada, aga praegusel hetkel me, me näeme seda õudset kiusamist ja rahvusvahelise õiguse rikkumist Vene Föderatsiooni poolt ja tegelikult seda äh, Putini diktaatori kepi all, siin on ÜRO hartad, äh, OECD põhilisi lepinguid rikkunud. see, need Buda, see Budapesti manifest, ei ku-, rääkisite nende puhul tagatistest, ameeriklased ütlevad, et need on pigem sellised kindlustused, et tegemist oli pigem konsultatsioonidega, nii et selgitage meile seda vahet ja mida te nend-, sellelt Budapesti manifestilt täpselt ootate vastusena mulle tundub ja ma olen tõesti väga tihedalt jälginud, mis seal toimub, et äh, Krimmis on väga palju valesid olnud, Putin, KGB on seda kõike juba kuid, äh, vabandust, nädalaid korraldanud, nad on siin valedega välja tulnud, nad räägivad äh, kuueteistkümnendast, kuue tuhandest või seitsme tuhandest venelased, kes on pidanud põgenema äh, Venemaale, mis on täielik vale, mina pigem olen näinud, et äh, venelased on tulnud Donetskisse selleks, et sealsete meeleheidet, meeleavaldajatega ühineda, nii et mulle tundub, et see olukord on tõesti kontrolli alt välja äh, väljumas, aga ma arvan, et me tõesti peaksime äh, Iraani moodi sanktsioonidega reageerima ja peale selle meil tuleb ka äh, tataritele toetust avaldama. et kui Putin siin äh, äh, venelastele solidaarsust saab, siis meie peaksime ka tataritele avaldama, sest nemad on tõesti Stalini ajal väga palju kannatanud ja ukrainlased, kes on palju rohkem kolmekümnendatel aastatel kannatanud ja see kõik meenutab Tšehhoslovakkiat ja ka Daytonit, nii et äh, milliseid sanktsioone võiks kasutada. mina soovitan vabakaubanduslepingut ja assotsieerimislepingut. aitäh! kas äh, Putin on olnud kunagi sõltumatuse sõber? ei. Εκ μέρους του ΑΚΕΛ και της ΓΚΟΕ θα ήθελα να εκφράσω τη συμπαράστασή μας στον Ουκρανικό λαό suur tänu, äh, mina esindan kuue fraktsiooni Euroopa Parlamendis ja ma tahaksin äh, väljendada Ukraina rahvaga solidaarsust, ainult nemad saavad otsustada oma tuleviku üle. ühtlasi tahaksin ma ka öelda ja kui lubate, siis seda, et äh, kogu see arutelu on natukene kiivas ühele poole. ma olen äh, kuulanud ära kõik kolleegid äh, ja austan nende arvamust, aga mida ma ei saa aru, on see, et äh, esitatakse ainult ühte seisukohta. kas siin on siis tõe monopol välja kuulutatud, korralikku arutelu ei äh, saa ju pidada, kui erinevaid seisukohti ära ei kuulata ja siin on erinevad seisukohad, millega tuleb arvestada, mis on saanud reaalpoliitikust, kas väga paljud äh, kolleegid siin hoopis teistes äh, aruteludes võtavad hoopis äh, risti vastupidiseid seisukohti ja seekord praegu siis justkui ei taha tegeliku olukorraga üldse arvestada. ja sellest on äh, Ukraina rahvale rohkem kahju kui kasu. Euroopa peaks ka selles valdkonnas näitama üles tagasihoidlikkust ja, ja nii nagu nad on teinud ka teistes olukordades. härra Tarasjuk, kõigepealt, kallid sõbrad, ma tahaksin ähm, tänada teid äh, teiepoolse huvi eest. Teie avaldused peegeldasid ja küsimused peegeldasid seda väga selgelt nüüd esimesed küsimused, mille esitas äh, meie sõber Ignacio Salafranca. jah, äh, majanduslikud sanktsioonid Euroopa Liidu poolt Venemaa vastu võiksid olla üsna parajaks külmaks dušiks äh, Venemaa kaela majanduslikud sanktsioonid laiemas perspektiivis, aga kui me räägime ka sanktsioonidest Venemaa ametnike suhtes, kes andsid otsused äh, see agressioon välja kuulutada Ukraina vastu, oleksid ka kasulikud. nüüd NATO. kolleegid, meie, ukrainlased, äh, saame aru sellest ju, et äh, mitte keegi teine, vaid meie peame iseennast kaitsma. samas aga NATO on väga oluline rahvusvahelise julgeoleku organisatsioonina ja loomulikult sellise organisatsioonina mängivad äh, nad praegu, aga ka minevikus väga suurt rolli Euro-Atlandi piirkonnas julgeoleku tagamise osas ja selles kontekstis tuletaksin meelde, et aastal kaks tuhat kuus äh, esitas Ukraina avalduse liituda äh, liikmelisuse tegevuskava riikidega. aastal kaks tuhat kaheksa Bukaresti tippkohtumisel, see oli siis NATO tippkohtumine, anti sellele vastus nimelt äh, tippkohtumisel tervitati Ukraina jõupingutusi NATO liikmelisuse teemal ja äh, tippkohtumisel otsustati, et Ukrainast saab NATO liige. see oli nüüd tsitaat, niimoodi otsustati Bukarestis kolmandal aprillil aastal kaks tuhat kaheksa. aga mis siis on olukord praegu? ma olin olen täna ja olen ka tulevikus veendunud äh, NATO liikmelisuse toetaja Ukraina jaoks. kuid samas ma tahaksin öelda, et praegu Ukraina parlamendis ei saa me välistada samme, mis mõjutavad ka NATO-ga liitumist. mina selliseid samme ei välista korralik äh, resolutsiooni eelnõu selle kohta esitati Ukraina äh, äh, parlamendile, hääletus toimub homme ja ma kujutan ette, et kui see eelnõu hääletusele pannakse, siis seda toetab valdav enamus parlamendiliikmetest. nüüd kellega siis rääkida Ukrainas üldse? see, mis äh, toimus Krimmis enne, kui venelased äh, selle avatud sissetungi korraldasid, valmistasid nad selle olukorra ette poliitiliselt. Nad kasutasid oma äh, nii-öelda saadikuid või volinikke Ukraina valitsuses ja parlamendis. ebaseaduslike meetmetega olid nad vastu Ukraina valitsusele ei olnud piisavalt neid, kes selle toetuse poolt äh, tegelikult hääletasid ja seega see tulemus ei kehti. ja nemad, no ütleme otse välja, venelased, toetasid siis äh, härra äh, Aksjonovit, kes on teada-tuntud äh, kurjategija äh, Krimmis ja tema on nüüd see, kes on äh, ohjad haaranud Krimmis seda venelaste äh, instruktsioonide kohaselt. kellega siis rääkida, kas temaga? täiesti mõttetu temaga rääkida. Ukraina eh, presidendi eh, kohusetäitja nimetas Krimmi oma eh, eriesindaja, ta on seal kohal, härra Kunitsen. härra Kunitsen on väga hästi tuntud Krimmi poliitik, kuid olukord seda varjutab äh, praegu Venemaa, kes äh, omab seal pea kogu jõudu, nad teevad seda oma käsilaste kaudu poliitiliselt ja sõjaväeliselt. mis nüüd puudutab äh, rahvusvähemuste õiguseid, uskuge või mitte, kuid Krimmi tatarlased Krimmi poliitiliste ja etniliste gruppide vahel äh, olid äh, juhuslikult kõige Ukraina-meelsemad. ja praegu, vaatamata jõupingutustele tekitada viha Krimmi tatarlaste ja äh, ülejäänud Krimmi rahva vahel, õnnestus äh, Krimmi tatarlastel endiste afgaanidega kokku leppida, need, kes Vene äh, vägedes, Nõukogude vägedes teenisid Afganistani operatsiooni ajal ja on nüüd äh, üheskoos asunud korrakaitsele Simferoopoli tänavatel ehk siis Krimmi tatarlased ja afgaanid. assotsiatsioonilepingu allkirjutamine ma ei saa aru, kuidas võiks olla assotsiatsioonilepingu allkirjastamine, leping, mis osas ju kokku lepitati ja mis kahe tuhande seitsmendast aastast aastaid võttis läbirääkimistel, võib tekitada pingeid. Need meeleavaldused ju tulid kokku Euromaidanil sellepärast, et rahvas oli vastu ametivõimude otsusele mitte all, kir-, alla kirjutada kaheteistkümnendal tunnil sellele assotsiatsioonilepingule ma olen veendunud, et parlamendi enamus üle kolmesaja hääle siis äh, on äh, selle assotsiatsiooni lepingu allkirjastamise poolt. ja see põhiseaduslik enamus es-, esindab, esindab siis seega ju Ukraina enamust. ja inimesed kõhklemata toetavad selle assotsiatsiooni lepingu allkirjastamist nüüd ähm, garandid ja tagatised, Charles. kui ma sinna läbirääkimiste keskele sattusin, äh, Budapesti memorandumi osas, siis äh, oli mul väga selgelt meeles, et üks riik üle ookeani seal nõudis, et ei kasutataks äh, terminit garandid, vaid hoopis tagatisi. Teie saate aru, mis on see vahe, mis on garandi ja tagatise vahe? aga teistes keeltes äh, tegelikult seda saab äh, võrdsustada, neid termineid omavahel nii vene keeles, nii ukraina keeles ja nii, nagu ma aru saan, ka vist saksa keeles on üks ja seesama asi. tagatist tõlgitakse garandiks see on vastus teie küsimusele, Charles. meie eeldame, et riigigarandid, kes äh, andsid meile äh, tagatisi rahvusliku julgeoleku osas, äh, täidavad oma kohust ja peatavad selle agressiooni ühe garandi poolt sanktsioonide potentsiaal minu meelest äh, tuleks äh, kasutada kõiki vahendeid, äh, välja arvatud siis sõjalisi või relvastatud meetmeid. niimoodi me saaksime Venemaa peatada. majanduslike sanktsioonide kasutamine oleks väga tõhus. ja samamoodi ma vastaksin ka siis küsimusele, mis puudutas assotsiatsioonilepingu allakirjustamise kohasust praegu. see annaks äh, suurt abi miljonitele ukrainlastele, kes rahumeelselt äh, meelt avaldasid Ukraina kui Euroopa riigi poolt. see oleks teatud äh, tasuks neile seisukoha võtmise eest, nii nagu seda oleks ka viisavaba režiim. seda ootavad teilt miljonid ukrainlased ja loomulikult ka liikmelisuse perspektiiv, mis praegu on Euroopa Liidu institutsioonides ka viimastel päevadel olnud arutelul ja täiesti õigesti on see nii. sanktsioonid ei peaks kehtima mitte ainult äh, agressiivse riigi vastu, vaid ka selle agressorriigi äh, äh, ametnike vastu. Charles, ma olen sinuga nõus, et äh, rahvahääletus Krimmi poolsaarel, mis läheb vastu Ukraina põhiseadusele, praeguseid seisukohti äh, rahvahääletuse suhtes Krimmis äh, ei saa pidada legitiimseteks meie ei saa tunnistada mitte ühtegi rahvahääletuse tulemust, sellepärast et see ei ole legitiimne. ja viimane punkt see, seda, et siin räägitakse ainult ühest vaatevinklist täna. mina esindan Ukraina rahva enamust, kes toetasid Maidani väljakul toimuvat, seda kolme, kolm kuud kestnud rahumeelseid meeleavaldusi. mitte ainult Kiievis ei olnud need meeleavaldused, vaid igal pool Ukrainas ja üle kolmesaja parlamendiliikme toetasid neid asju, millest me täna siin rääkisime. ja üle kolmesaja 300 saadiku rohkem kui äh, põhiseaduslik enamus toetas Ukraina uut valitsust. kuidas te saate öelda, et asi on äh, kallutatud, see arutelu siin? see on valitsus, mida toetasid äh, meie endised vaenlased regioonide partei. Nad toetasid seda valitsust, sest nad saavad aru sellest, et nii on see demokraatliku revolutsiooni tulemusena õige. suur tänu. Everyone has one minute, first Mr Lisek. aitäh, kõigil on üks minut ja kõigepealt härra Liisek, palun. <clears throat> suur tänu, härra esimees. me oleme sõbrad olnud pikka aega, sellepärast tahtsin korrata seda, mida ütlesin septembrikuus väliskomisjonis. me peaksime esitama Vladimir Putini Nobeli meditsiinipreemia kandidaadiks, sest ta on avanud meie kõikide eh, silmad selles osas, milline on nii-öelda tema pärand Ida-Euroopas. ma tahtsin küsida küsimuse Putini kohta, sest teie tunnete teda rohkem kui meie. mida ta tahab, kas ta tahab Krimmi poolsaart, Ida-Ukrainat, või kogu Ukrainat? ja teine küsimus, mida te arvate, mida me võiksime teha selleks, et teda äh, lõpetada oma, et ta ei lõpetaks oma plaani, et ta lõpetaks oma plaanid. aitäh, härra ja härra Kreisler-Törflibar on järgmisena. suur tänu! Te ei öelnud mitte sõnagagi midagi OECD ja ÜRO koostöö kohta, et kui palju neid organisatsioone võiks kaasata ja äh, tõesti, nagu ka Saksamaa valitsus, leian ka mina, et meil peab olema diplomaatiline lahendus. mis te arvate, kui homme või ülehomme tuleks G7 esindajad kokku, mitte välisministrid, vaid valitsusjuhid, aga ma arvan, et meil ei ole võimalik leida lahendust ilma Venemaata. me võime küll Putini hulluks kuulutada, aga ma ei usu, et äh, sellest mingit abi oleks või siin ka karistuste ja sanktsioonide pealepanemisest, sellepärast et äh, Ukraina rahvas elab niigi juba või miinimumi järel, ainult Lõuna-Aafrikas on boikottidest meil kasvanud, mujal aga mitte. nii et tõesti ma leian, ainus tee oleks kõigepealt leida diplomaatiline lahendus ja ja allkirjad äh, assotsieerimislepingule ja siin NATO kokkukutsumine selles küsimuses, see läheks kõik kihva. Gospodine predsjedniče, gospodin Tarasjuk, evo dolazeći iz Hrvatske suur tänu, härra Tarasjok, mina olen pärit äh, Horvaatiast, ütleb härra Stier. ja ma näen väga palju sarnasusi Vladimiri Putini ja Slobodan Milosevici vahel üheksakümnendatel aastatel. jah, otse loomulikult ei ole tegemist sama isikuga, aga sarnasusi on palju. tahaksin paari küsimust välja tuua. mulle tundub, et ma näen siin sarnasusi nii Euroopa Liidu ja ka rahvusvaheliste organisatsioonide käitumises selleks, et saavutada oma eesmärke. tahan toonitada järgmist. väga tähtis on üles näidata solidaarsust ja seda konkreetsete meetmete kaudu. Teie tõite väga konkreetsed ettepanekud välja ja ma arvan, et me peaksime ka täna siit lahkuma väga selge sõnumiga sellega, et meil on solidaarsed meetmed, mida saab vastu võtta ka Euroopa Parlament järgmisena Sir Robert, palun. jah, ma kõigepealt sooviksin oma toetust üles näidata ja Venemaa meedia on väga selgelt välja öelnud, et on teatud küsimusi, millele nad soovid vastuseid. Nad ütlevad, et valitud president äh, kukutati, see on tõsi, nad ütlevad, et neil on kokkulepe, et toetada Musta mere laevastikku Sevastoopolis ja see, mida nad tegid, oli, et nad tulid kohale selleks, et äh, kõrvaldada neid kõh-, julgeolekukõhklusi, mida oli välja toodud. miks? keegi ei ole öelnud, et ta peaks seda kontrollima selleks, et Musta mere laevastik jääks sinna kuni kahe tuhande neljakümne teise aastani. venelased väitsid nimelt, et enam see nii ei olevat. ja, ja lugesin just praegu, et äh, et toetatakse siin Venemaa lähenemist, siis tundub, et Julgeolekunõukogu pingutused on täielik aja raiskamine. suur tänu, järgmisena proua Ljubtševa. Ljubtševa. proua Ljubtševa. Благодаря, господин председател. Ще говоря на български язик. Уважаеми господин... Ma räägin bulgaaria keeles. Lugupeetud härra Tarasjuk. oleme tunnistajad vägivalla pidevale eh, eskaleerumisele erinevates vormides. sooviksin siiski rõhutada, et me ei tohi siin äh, omavahel äh, tülli minna, me oleme kõik ukrainlaste sõbrad, me oleme kõik Ukrainaga solidaarsed oleme tulnud, oleme tulnud oma, oma solidaarsust konkreetselt väljendama, soovime olla konflikti rahumeelse lahenduse garantideks. kõikide vähemuste õigusi tuleb respekteerida, need on praegu ohus, ohtu tuleb ära kaotada. seadus, mis puudutab äh, äh, keelekasutust Ukrainas, äh, tuleb üle vaadata. me peame mõtlema sanktsioonide peale, mis ei tohiks puudutada ei Euroopa Liidu, Venemaa ega Ukraina kodanikke, sest kodanikud ei ole vastutavad selle eest, mis toimub. Ukrainast on saanud suuremat sorti strateegiline probleem, aitäh! Eh, <clears throat> dank u wel, eh, voorzitter. Dank u wel, meneer eh, Tarasjuk. Suur tänu, härra Tarasjuk. väga hea, et te tulite meiega siin rääkima, kuulsin, kuulnud palju sõna solidaarsust ning ka Kiievi valitsuse toetamisest on siin räägitud. ka mina toetan teid täielikult, arvan, et rahvusvaheline üldsus peab tegema omapoolseid jõupingutusi, et ära hoida olukorra halvenemine. täna äh, rääkisin telefoniga oma Krimmi sõpradega, olukord seal on äärmiselt tõsine ning psühholoogiline sõda on äh, äärmiselt äh, terav, inimesed kardavad ja inimesed ei saa poolsaarelt äh, ära. nii et küsimus on selles, et äh, mida nüüd tegema peaks. ning lisades härra Atkin'i sõnadele veel, loomulikult äh, on venelastel oma on venelastel eelisolukord, Vene väed kaitsevad Vene elanikkonda Sevastoopolis Eh, ootavad ainult eh, uut signaali. suur tänu, eh, esimees. sooviksin samuti hukka mõista Venemaa invasiooni. sooviksin esitada küsimuse, kas te võiksite meile võimalikult selgelt vastata. kas te arvate, nagu minu fraktsiooni esimees seda palus, et me peaksime, kas arvaksite, peaksite me osama eh, Venemaa tõelisesse poliitilisse dialoogi, võttes arvesse, et sanktsioonid, eh, Venemaa isoleerimine, võttes arvesse Venemaa eh, suurt mõjuvõimu, võib meid viia ummiktänavasse ja vägivalla ägenemiseni. kas Venemaa kas Ukraina kavatseb vastu võtta seadused, mis garanteerivad vene vähemuste õigused, sealhulgas ka vene vähemuse keelelised õigused ning eh, te kirjeldaksite venemeelset ukrainlaste olukorda Krimmi poolsaare ja eh, eh, kuidas te iseloomustaksite seda vene kindralit, kes keeldus venemaalastega võitlusse asuma Sevastopoli sadamast? tänan suur tänu. on härra Uljanovitš, kõik teavad, mis Ukrainas toimub. ma olen äärmiselt tänulik selle eest, et härra Tarasjuk meile seda olukorda täpsemalt kirjeldas. teisest küljest Venemaa ei, ei, Venemaa ei tunne suurt huvi demokraatia või inimõiguste vastu ning selline, eh, selline suhtumine tähendab seda, et kaitsevad ainult oma riiklikke huve. meie Venemaad muuta ei saa. meil ei ole selleks ei tahet ega jõudu. kuid me saame aidata Ukrainat. kuigi peame olema eh, võimelised aru saama, millise hinnaga see võimalik on. me ei saa tegelikult öö, eh, sõjaliselt tegelikult aidata, me saame aidata poliitiliselt ja seda üsnagi palju. saame ka majanduslikult aidata üsnagi palju. juhul, kui liikmesriigid on valmis seda tegema. kas te olete nendega kontaktis olnud? Danke, härra Tavašov. Once again I would like to express veel kord suur tänu teie huvitavate küsimuste eest ja selle huvi eest, mida üles näitasite. Te küsisite, et mida Putin soovib saada, kas ta soovib kontrolli saada Krimmi poolsaare üle Ida-Ukraina üle või kogu Ukraina üle? vastan teie küsimusele vastavalt viimasele informatsioonile, vastavalt meie informatsioonile on venelaste üksused nüüd ka idapiiril Donetska, Harkiv ja Luhanski oblastis nii et olukord on tõesti väga tõsine. nüüd venelastega tegelemine sellest ajast, kui me olime legaalselt üks riik Nõukogude Liidus. võin teile öelda, et Venemaa ei ole kunagi rahul ühe või teise kontseptsiooniga, ükskõik milline see ka poleks ainus, millega venelased oleksid rahul, on see, et neil on kontroll kogu Ukraina üle. see on ainus olukord, millega Venemaa siis rahul oleks. samal ajal tahan öelda, et kunagistest Nõukogude Liidu vabariikidest ainult Ukraina kõik need aastad on äh, Ukraina ainsana ise välja töötanud oma välispoliitika, vastupidiselt teistele Nõukogude vabariikidele. kuidas Putinit peatada? Putinit on võimalik peatada kahte moodi. esiteks, kas tema enda inimesed ja see millalgi juhtub või siis rahvusvaheline kogukond aga see sõltub sellest, kui tõsiselt rahvusvaheliselt kogukond kannab oma vastutust selleks, et äh, seda ründajat peatada. OECD. jah, otse loomulikult äh, me loodame OECD meetmete peale, sest tegemist on rahvusvahelise koostööga, aga teiselt poolt OECD sõltub väga palju Venemaa jah vist või ei-st, nii et sellepärast OECD tegev, tegutsemisvõimalused on piiratud. jah, me oleme nõus sellega, et diplomaatia on kõige tähtsam, aga Venemaad oleksid võinud ka seda kasutada selle asemel, et äh, osa Ukrainast okupeerida. sanktsioonid, te ütlesite, et sanktsioonid võivad olla kahjulikud Vene rahvale. aga vaadakem seda küsimust teistmoodi kas see hind, mida maksavad venelased Ukraina okupeerimise eest, kas see ei ole liiga kõrge? ma arvan, et see mõjutab ka igat üksikut venelast, sest äh, tegemist on rahaga, mida võetakse sotsiaalprogrammidest, seda raha võiks maksta sotsiaaltoetustena Vene kodanikele. aga seda äh, kulutatakse hoopis äh, rünnakuteks. Sir Robert, te rääkisite legitiimselt valitud äh, Ukraina presidendi kukutamisest. väga paljud äh, ei kõhkle, kas Janukovitš valiti legitiimselt, aga siiski on neid, kes kõhklevad selles. teiselt poolt me ei räägi aga presidendi kukutamisest. meil tuleb rääkida riigi presidendist, kes põgenes riigis täiesti vastutustundetult jättis oma riigi üksi ja ei pidanud kinni nendest kokkulepetest, millele ta ise alla kirjutas kahekümne esimesel veebruaril. ja Elmar Brokk oli seal läbirääkijate meeskonnas, kui sellele kohtu, kokkuleppele alla kirjutati nii et ta jättis äh, täiesti teadlikult riigi üksi, ta ei täitnud oma kohustusi, ta ei kirjutanud alla ka põhiseadusele, millele ta oli lubanud alla kirjutada pärast parlamendis toimunud hääletust, aga mis ta tegi, ta hoopis põgenes. nii et äh, meie leiame, et see isik tegi midagi, mida võib äh, pidada riigireetmiseks ja see on nõndanimetatud Harkovi kokkulepe. Äh, ma esitasin seda par parlamendis, ma seletasin täpselt, mida ta tegi, kui ta Harkovi deklaratsioonile alla kirjutas, pluss veel see, et äh, Venemaa laevastik jääb meie territooriumile kuni kahe tuhande neljakümne teise aastani, see on ka äh, Äh, märk riigireetmisest. ei olnud mitte mingit vajadust pikendada Vene laevastiku kohalolu äh, rohkemaks kui aastast kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks, sest äh, praegusel hetkel oli nii, et laevastik, Vene laevastik pidi jääma meie territooriumile aastani kaks tuhat seitseteist. ma arvan, et suur enamus Ukraina parlamendist praegu lükkab selle Harkivi kokkuleppe tagasi ja lubab venelastel jääda meie territooriumile kuni aastani kaks tuhat seitseteist. Hiina. ma ei tea mingeid äh, fakte, millega võiks tõlgendada, et hiinlased toetavad Venemaad. ainus asi, mida Hiina ÜRO Julgeolekunõukogus ütles, oli see, et nad olid, on ja jäävad ka selle juurde, et iga riigi territoriaalsest terviklikkusest tuleb kinni pidada. vähemuste õigusitest peetakse Ukrainas kinni. sellele järeldusele jõudis OSCE kõrge esindaja vähemuste küsimustes. Te võite kõrge esindaja kutsuda väliskomisjoni ette ja küsida tema enda käest kuidas tema hindab äh, vähemuste õigusi Ukrainas. keeleseadus. see seadus, mille vastu hääletati, selle seaduseelnõu esitasid meie poliitilised vastased, tegemist oli täiesti ebatasakaalus seadusega, mis arvestas ainult venelastega ja seda ukrainlaste kulul, samal ajal aga ukrainlasi on rohkem Ukrainas, nii et tegemist oli poliitilise kokkuleppega, et seda seadust ei võetud mitte tagasi, sellepärast et äh, president polnud sellele alla kirjutanud, äh, see seadus on ikka veel olemas, aga me leppisime kokku, et fraktsiooni esimehed parlamendis tulevad kokku ja vaatavad selle uuesti üle, töötavad välja uue versiooni vähemuste kaitseks ja vähemuste keelte kaitseks. võin teile kinnitada, Ukraina on Euroopa Nõukogu vähemuste hartale alla kirjutanud ja me peame selle harta sätetest kinni. nii et tundub, et olen vastanud kõikidele küsimustele ja suur tänu veel kord teie toetuse ja solidaarsusavalduste eest, aitäh! suur tänu! ma usun, et siin tehti väga tähtsaid selgitusi, mida meil tõesti oli vaja täna me kindlasti räägime sellest veel edasi, sest umbes äh, pool seitse tuleb Pierre Vimont ja räägib sellest, mida ka nõukogus arutati, nii et siis me saame ka teha omad järeldused. ja palun, et oleksite siis ka veel kohal pool seitse, sest küsimus on tõesti tähtis. suur tänu sulle, Boris, et sa nii lühikese etteteatamisega siia kohale tulid. ja sa võid kindel olla, et suur enamus Euroopa Parlamendist väga selgelt toob välja ka solidaarsuse Ukrainaga. tegin seda ka juba eelmisel nädalal, kui täiskogul võtsime suure häälteenamusega vastu Ukrainat puudutava resolutsiooni. suur tänu ja loodan viljakale koostööle ka järgnevatel nädalatel kolleegid, jätkame oma tööd. aga enne kui me härra Mingalelliga hakkame vestlema, kes on meie välisteenistuse eh, tegevdirektor, kes tegeleb Lähis-Ida ja nõulanaaberlusküsimustega, tahtsin ma teile öelda, et seoses annapusega peame hääletama kell seitseteist viisteist nagu te teate, me otsustasime, et äh, arutelud Kuuba kohta äh, äh, lükatakse edasi. seega me lähme nüüd kohe oma arutelu juurde härra Vingarelliga, ma palun tal nüüd sõna võtta ja ta räägib meiega Liibüast. suur tänu teile, härra esimees. väga äh, raske on minna Ukraina teemalt äh, Liibüa teemani, sest kuigi seal on olukord kaootiline äh, kaks ja pool aastat pärast seda, kui tuli teade ähm, Liibüa vabastamise kohta, on Liibüa endiselt ebastabiilne riik, kus on palju erinevat sorti vägivalda ning kus poliitiline üleminekuperiood äh, toimub väga raskelt, nagu te kõik teate. miks see nii on, seda sellepärast, et poliitilised kokkulepped puuduvad põhiline põhjus, miks konsensusele pole jõutud, pole suudetud luua teekaarti ehm, üleminekuperioodi kohta. ma tahaksin äh, rõh-, seda fakti eriti rõhutada, äh, sest äh, kui arutada ainult julgeoleku küsimust, mis on muidugi väga murettekitav, tuleb aru saada ka sellest, et ehm, poliitilise üleminekuta on julgeoleku küsimustes väga raske midagi ehm, teha. erinevad fraktsioonid, erinevad rühmitused võitlevad võimu pärast ja sellepärast ongi olukord nii ebastabiilne, sest nende relvastada rühmituste olemasolu, kes tekitavad segadust, lisaks sellele on valitsus väga nõrk, nagu te teate, peaminister Zidane on olnud erinevate rünnakute ohvriks ning tal on äärmiselt raske oma võimu kehtestada, lisaks sellele on Rahvuskongress, mis on äärmiselt lõhestatud ja lisaks sellele meenutab ta, pühendab ta suurema osa oma tegevusest peaministri ja valitsuse ründamisele, peale selle on veel ministrid, kes eh, survestavad pidevalt erinevate poliitiliste eh, otsuste langetamist, ma tahaksin seda fakti eriti rõhutada, sest põhimõtteliselt tekitavad need ministrid ainult öö, eh, segadust, lisaks sellele veel röövimiskatsed, mõrvakatsed, sest iga kord, kui tuleb langetada mõni poliitiline otsus valitsuse poolt, siis äh, relvastatud rühmitused alustavad survestamist, mis mõjutab valitsuse poolt langetatavaid otsuseid, näiteks äh, isolation law sel puhul oli niimoodi, nagu te teate, relvastatud rühmitused suutsid oma arvamuse peale suruda, mis tähendab seda, et kõik poliitikud ja kõrgetasemelised ametnikud, kes olid Gaddafi valitsusega kuidagi seotud, neid ähvardab äh, igasugustest ameti, ametlikest riigi, riigiametitest äh, ilmajäämine. nüüd äh, Eh, samuti ka riigiaparaadi küsimus, paljudes riikides on valitsus puudu või valitsusaparaat on nõrk, kuid seal ei ole seda praegu üldse olemas, aga neljakümne kahe aasta jooksul, mil Gaddafi eh, diktatuur kestis, eh, riigiaparaadile oli äärmiselt väike roll mängida, see tähendab seda, et riigiaparaat puudub ning sellega on seotud ka valitsuse nõrkus. loomulikult Eh, tekitakse olukorra, kus eh, Liibüa elanikkond ei tunne mitte mingisugust usaldust institutsioonide vastu ning sellise tühiku juures kõik erinevad avantüristid ja relvastatud rühmitused saavad eh, vabalt tegutseda. sellises poliitilises tühikuses, tühikus loomulikult pole mingisugust julgeolekut ning samuti me näeme, oleme tunnistajateks näiteks palgamõrvadele, äh, röövimiskatsetele, inimröövidele, lunarahanõuetele äh, ning äh, samuti ministeeriumide rünnakutele, mis ei lase vähestel ametnikel, ametnikel oma tööd teha ning samuti ka äh, nafta ja gaasijuhete eh, ründamist, mis muudavad eh, majandusliku olukorra riigis aina keerulisemaks. mida saab teha riik, eh, rahvusvaheline üldsus ja mida saab teha Euroopa Liit? et asja lihtsustada, üritan ma selgitada seda, mida me võime üritada teha esialgu poliitilises valdkonnas ja siis julgeoleku valdkonnas. kõigepealt poliitika valdkonnas oleks vaja et Asutav Kogu, mis valiti mõned aastad, kuud tagasi või need nädalad tagasi hakkaks tööle. see ei ole kerge, sest on eh, paljud sellised kohad, mis jäid täitama, täitmata. see tähendab seda, et Asutav Kogu tegevus ei ole mitte täielik ning mõned kasutavad seda ära, et eh, kaht, äh, panna kahtluse alla selle legitiimsus. teiseks peame tegema kõik selleks, et äh, luua riigisisene dialoog, mis viiks kaasa äh, Eh, rahvusliku leppimiseni. meil on vaja eh, rahvuslikku dialoogi erinevate eh, parteide vahel, erinevate kodanikuühiskonna esindajate vahel. on vaja rahumeelselt arutada erinevad, läbi erinevad poliitilised probleemid, mis riigis on esile kerkinud. samuti tuleb üritada veenda valitsust ja Rahvuskongressi, et nad oleksid oma tegevuses kaasavamad. see tähendab seda, et tuleb kaasata kõik poliitilised jõud, kogu kodanikuühiskond põhiseaduse väljatöötamisse, mis, mida tuleks teha võimalikult kiiresti. Euroopa Liit on saatnud ühtseid sõnumeid, see on väga hea, et me suutsime selles osas kokku leppida erinevate poliitiliste jõududega samuti oleme jõuliselt toetanud ÜRO missiooni, mis teeb äärmiselt rasket tööd äärmiselt rasketes tingimustes. ÜRO eh, eriesindaja Dmitrijev teeb äärmiselt tublit tööd ja ta on ära teeninud meie täieliku toetuse. teisest küljest Euroopa eh, Liidu esindajad, Euroopa Liit peab viim-, pidevalt jätkama dialoogi nii ministrid, peaministri kui ka Rahvuskongressi esindajatega samuti tuleb tegeleda inimõiguste küsimustega, millega ei ole sugugi asjad väga hästi, eriti puudutab see vanglaid, kus peetakse endiselt kinni väga paljusid inimesi, keda pole endiselt, kellele pole kohtu, kohut mõistetud, nende eh, kinnipidamistingimused on aktsepteerimatult halvad. ka selles osas tuleb dialoogi jätkata. samuti eh, tuleb garanteerida äh, võimalikult äh, suur visiitide arv äh, ametnike poolt, samuti äh, tuleb ka välisasjade komisjoni esindajatega dialoogi jätkata, samuti tuleb jätkata raamlepingu sõlmimist, mis ta, mis katkes kahe tuhande üheteistkümnenda aasta revolutsiooni vältel. peame üritama normaliseerida oma riigi, sidemeid selle riigiga, et teda hakataks pidama normaalseks riigiks eh, eh, ning et eh, võib öelda, et raamlepingu sõlmimine on selleks kõigeks kõige parem võimalus. ühesõnaga läbirääkimised peavad võimalikult kiiresti jätkuma. kohtusin Liibüa esindajatega paar nädalat tagasi Brüsselis, selgitades neile põhjalikult, mida Euroopa Liit sellisest lepingust ootab ning loodan, et nad näidavad, näitavad võimalikult ruttu üles huvi selle raamlepingu sõlmimise vastu ning äh, mida saame veel teha oma rahvusvaheliste partneritega koos, esiteks tuleb nõuda äh, äh, relvade maha, relvastatud rühmituste relvade mahapanekut, seda on äärmiselt raske teha, sest need rühmi, rühmitused ei soovi relvi maha panna senikaua, kui pole politsei ja relvajõudusid, mis oma nime vääriks. seega rahvusvaheline kogukond peab tegelema politsei ja sõjaväe väljakoolitamisega. Euroopa Liit äh, on äh, selleks kasutusele võtnud äh, märkimisväärsed vahendid ning samuti koostöös G8 ja NATO-ga teeme kõik selleks, et toetada sõjaväelaste koolitust umbes eh, tuhat, eh, viisteist tuhat sõjaväelast on koolitusel Itaalia, Prantsusmaa, Suurbritannia, ameeriklaste ja türklaste poolt. loodame väga, et lähikuudel äh, on võimalik äh, välja koolitada ning varustada rohkem äh, sõjaväelasi, et oleks kas või väike osa Liibüa armeest, mis oleks tegutsemisvõimeline. üritame koolitada ka politseid, kuid seda on väga raske teha, sest äärmiselt raske on usutavaid ja stabiilseid vastaskõnelejaid Liibüast leida. samuti tuleb aidata neil äh, kontrollida oma piire, nagu te teate, meil on nii juba nimeline missioon Eh, kus eh, osalevad umbes viiskümmend Euroopa eksperti ning kes eh, aitavad Liibüa võimu esindajaid välja koolitada, et nad suudaks kontrollida oma riigi piire. loomulikult no, ei ole see piisav. Liibüal on kuus tuhat kilomeetrit riigipiire, neli tuhat maapiiri ja kaks tuhat merepiiri. me peame tegema selles osas koostööd oma partneritega, näiteks ameeriklastega. lisaks sellele oleks vajalik, et nad suudaks paremini relvaladusid ja laskemoonaladusid paremini kontrollida. nagu te teate, Neid on väga palju eh, Liibüas, me soovime, et nad suudaks neid paremini kontrollida, et suurendada julgeolekut ja turvalisust Liibüas ning samuti teha kõik selleks, et eh, nende relvade ja laskemoona olemasolek eh, Liibüas ei muudaks ebastabiilsemat kogu Põhja-Aafrikat ja kogu ehm, ja ka ehm, Sahara lõunapiirkondi. selles osas teeme koostööd ameeriklastega ja üritame oma rolli mängida. selleks, et see kõik võimalik oleks, äh, peaks äh, koostööd tegema ka oma naabritega ja üritame seega äh, üritada kogu tegevust asendada regionaalsesse konteksti, teeme koostööd Mali, Mauritaania, Tšaadi, Nigeeria, üritame, et nad ühineks meie jõupingutustega, soovime ka äh, et kõik äh, teised põhjaafriklased, äh, marokolased ja alžeerlased ühineks meiega. teiseks tuleb paremini koordineerida rahvusvaheliste äh, osapoolte tegevust ning sellega seoses neljapäeval toimub Roomas tipptasemel kohtumine ministeeriumide tasandil e, ning loodame, et see kohtumine võimaldab taaskäivitada poliitilise ülemineku perioodi e, Eh, ja rahvusvahelise eh, kogukonna toetusel ning loodame, et eh, kohtumine Roomas võimaldab ka paremini jagada ülesandeid rahvusvahelises kogukonnas. otsustatakse, mida oleks eelkõige vaja teha selleks, et suurendada julgeolekut ja stabiilsust selles õnnetusriigis, aitäh. So um,, so Robert. suur tänu. Sir Robert. Chairman, what a joy it is to see you in the härra esimees, nii tore on teid näha seda koosolekut juhtimas nii kaua tarkade küsimustega, suur tänu teile selle sissejuhatuse eest, mul on kolm küsimust. esiteks, kui nüüd see parlamentaarne operatsioon ei toimi nii hästi, kui me tahaks, kas te näete mingeid tõendeid selle kohta, et Äh, mingi tugev juht tuleb välja, mingi diktaator, mis, äh, kes, kellel õnnestub kogu see riik äh, nii-öelda kokku tuua ja koos hoida. teiseks, kui me oleme nõus sellega, et parlamentaarne operatsioon ei toimi nii hästi kui vaja, siis mida meie Euroopa Liidus teeme selleks, et äh, anda juhiseid sellele demokraatiale, oskusteavet selle kohta, kuidas riik üles ehitada, mida on neil vaja teha selleks, et asjad õigele kursile seada. ja viimane punkt. mis on vähem tähtsam kui inimelude kaotamine ja kohtusüsteemi ülesehitamine, aga kõik, kes on Liibüas käivad, teavad, et see on siiski tähtis nimelt on seal väga palju äh, muinsuskaitse all olevaid objekte, peale selle ka sõjahaudu, mis on tähtsad objektid. kas midagi on tehtud selleks, et neid rajatisi kaitsta? aitäh, härra Milan Mon, palun. suur tänu teile, esimees ma ei, esimesest paari sekundit teie kõnet ei saanud kuulata, kuid ma sain nagunii aru, et te loodate, et Rooma kohtumine aitab kaasata kõik erinevad rahvusvahelised osapooled, kes Liibüas tegutsevad. sooviksin teilt küsida, millisel tasemel koordineerimine toimub Euroopa liikmesriikide vahel praegusel hetkel? sest ma kuulsin kunagi siinsamas kojas, et äh, kolleegid on äh, ka, on siin kaevanud äh, koordineerimise puudumise tõttu. ja ma sooviksin, et te selgitaksite seda asja pisut ja teine küsimus. paljud on öelnud, et et kardetakse, et Liibüas toimuv viib olukorra nii-öelda balkaniseerumiseni, sest seal on, riigis on äärmiselt palju eh, hõimusid, kes on omakorda jällegi väga lõhestunud ning eh, see tähendab seda, et see killustumine on viinud olukorra selliseks, et seda on võimalik kontrollida, riiki ei ole võimalik valitseda. ja see tähendab seda, et metafüüsiliselt on võimatu seda riiki valitseda see on lihtsalt äh, selline üldine mõttearendus, äh, loodan, et te ähm, jagaksite oma mõtteid äh, selle kohta, kas on võimalik leida kokkulepe nende hõimude vahel, sest nad mitte ainult omavahel ei ole konfliktis, vaid nad on ka hõimusiseselt omavahel tülis. suur tänu teile! Mm-hmm. Graham, palun. sooviksin, eh, eh, et eh, ütleksite täpsemalt, mida tähendab, et parlament peab tegutsema hakkama. minu meelest ei ole küsimus selles, et parlament ei taha tegutseda, vaid ei saa lihtsalt tegutseda. parlamendi rünnati NATO-ga, aga tagasi nad pidid taanduma ühte hotelli ning spiiker, spiikerit on pidevalt rünnatud ning äh, ma tahaksin teada, mida äh, Euroopa Liit saaks veel teha selleks, et Liibüa parlamenti äh, aidata tema katsetes olukorda parandada. ning ma tahaksin ka ressursside kohta küsida. paar aastat tagasi loodeti, et nafta ja gaasi poolt äh, tekitatud sissetulekud aitavaksid riigil ennast uuesti üles ehitada. tundub, et seda ei ole juhtunud ning et äh, konflikt äh, nafta pärast on äärmiselt terav. millised on võimalused Euroopal mõjutada olukorda ja kas tegelikult praegusel hetkel me tegutseme, me pühendame Liibüale vähem aega ja tähelepanu kui varem ja kui me nii-öelda sõja võitsime, eh, suudame, see tähendab nüüd seda, et me ei suuda võita rahu uh,. Mr Kresseldorf, please. härra Kresseldorfle, suur tänu. Eh, jah, väga huvitav oli eh, teie ülevaade alguses nii nagu härra Milan Mon ka ütles, mida kauem aega mööda läheb, seda selgemaks äh, probleemid saavad. ja väga raske on üldse praegu äh, aru saada sellest, kas me saame oma toestust, toetust jätkata, tundub, et rahvusvaheline üldsus äh, tundub, on selja keeranud praegu sellele probleemile, sellepärast et äh, probleemid on väga põletavad mujal, Ukraina ja näiteks Süüria, kus on äh, hakatud siis tegelema keemiarelva arsenali hävitamisega ja tundub, et Liibüa on jäänud äh, tahaplaanile, kas seda arvate teie ka? suur tänu. härra Mingarelli, teil nüüd võimalus vastamiseks suur tänu. kõigepealt äh, Sir Roberti kolmele küsimusele vastuseks. kas äh, on tahe tugeva juhtkonna järele Liibüas, ma ütleksin, et jah, äh, äh, väga tahetakse tagada avalik kord äh, Liibüas, et te võite ette kujutada, et rahval on täiesti kõrini sellest kaootilisest olukorrast. Mm, elu, elamistingimused on tänu sellele kaosele järjest halvenenud ja on selge see, et on suur äh, tahe äh, õiguspärasus ja kord riigis äh, taastada. kas on võimalik ilma diktaatorita? jah, ma arvan, et võimalik. ma loodan. ja üleminekuperioodide kogemus üle terve maailma on näidanud seda, et isegi kõige halvemates oludes ja Liibüa tõesti praegu on väga raskes olukorras, sest nagu ma ütlesin, mitte ainult ei ole puudu äh, poliitiline klass kui selline, ei ole olemas ka riigiaparaati ja kui need kaks asja kokku panete, siis olud ongi kõige jubedamad. üleminekuprotsessi õnnestumiseks, aga sellegipoolest need, kes äh, Liibüas revolutsiooni läbi viisid, tahavad äh, korra ilma uue diktaatorita jalule seada. ja ma olen veendunud, et see küll võtab aega kuid äh, nad sellega saavutavad. ja teine küsimus, äh, mida me oleme teinud selleks, et neid aidata ja suunata? meie oleme ja ma vastan siin ka härra Watsoni küsimusele, me oleme konflikt, konflikti algusest eraldanud äh, sada kolmkümmend miljonit eurot sellistesse valdkondadesse nagu näiteks äh, avaliku sektori ülesehitamine, politseiüksuste ümberkorraldamine, kohtusüsteemi äh, arendamine, äh, kodanikuühiskonna arendamine. aga nende projektide rakendamine ei ole lihtne. meil ei ole praegu siin äh, stabiilset äh, kaasläbirääkijat, ei ole nii, nagu kolmkümmend aastat tagasi oli Tšehhi, Tšehhoslovakkias või Poolas või viisteist aastat tagasi Lääne-Balkani piirkonnas. Äh, Liibüas ei ole praegu paigas haldusstruktuurid ja meie ekspertidel on väga raske abiprogramme ellu viia, aga loomulikult me anname parima selleks, et neid aidata ja juhendada üleminekufaasis. loomulikult teil on õigus, vähemustega tuleb teha koostööd selleks, et neid aidata ja tuleb aidata ka selles osas, et need, kes on täna ilma õiglase kohtupidamiseta vangistuses, et nende osas kas korraldataks kohtuistungid nii kiiresti kui võimalik või nad vabastatakse. härra Milan Mon, kas meil on siin probleeme koordineeritusega liikmesriikide vahel? kui olla aus, siis me peame jah, võitlema selle nimel, et äh, liikmesriikide tegevus oleks koordineeritud ja tegelikult ausalt öeldes pole see ka midagi eritava, eriti üllatavat. Liibüas on suured äh, naftavarud ja osades liikmesriikides on juba sõlmitud lepingud Liibüaga ja seega nende lähenemispunkt on täiesti teistsugune. aga loomulikult arvestades seda konkurentsilepingute osas erinevates valdkondades, on oluline see, et liikmesriigid ja Euroopa Liidu institutsioonid teeksid äh, lähemalt koostööd selleks, et mõjutada positiivselt poliitilist reformi, aga tagada ka julgeolek. ja viimastel kuudel on selles osas ka minu meelest äh, edu saavutatud me ei ole jõudnud veel olukorda, mis oleks äh, täiesti äh, rahuldust toov, aga me peame võitlema selle nimel ja ma arvan, et kui me suuname sellesse võitlusesse piisavalt energiat ja tahet, me saame olukorda parandada. ja ma julgeks ka öelda, et see hõimude küsimus on tõesti väga oluline. miks Gaddafi öö, äh, läks nii nagu läks, sellepärast et diktaatoril on äh, ju lihtsam hõimudega kokkulepet saada kui demokraatlikus olukorras. see pole mingisugune ähm, uudis kellegi jaoks ja sellepärast läks Gaddafil nende haldamine nagu äh, paremini, praegu aga on omavahel väga paljud äh, hõimud äh, äh, kemplustes ge, geograafilised äh, võitlused, etnilised tuaregid äh, ja teised ei ole olnud nõus osalema äh, äh, asutava kogu valimistel ja ka põhiseadust osas ei ole valmis rahvahääletusel osalema, nii et hõimude vahel on tõesti väga suuri erinevusi, kuid see tähendab veelgi enam seda, et meil on vaja äh, Äh, nii-öelda lepitusprotsessi, kui parlament ja valitsus tahavad midagi konkreetset ära saavutada, peavad tegema jõupingutusi selleks, et kaasata kõik need inimesed sellesse demokraatia ülemineku faasi. härra Watson, te ütlesite, et parlament on pidevate rünnakute äh, objekt, jah, tõsi see on, äh, nii parlament mida nimetatakse siis üldrahvusnõukoguks ja valitsus on pidevalt äh, militaristide sihtmärgiks, aga nad äh, võitlevad ka omavahel. oht äh, on peaminister Zidani pea kohal peaaegu igapäevaselt ja me tahaksime, et kõik tegutsesid natukene vastutustundlikumalt ja teeniksid oma riigi huve. härra Krasl-Dörfla, kas äh, Liibüa on äh, jätkuvalt prioriteet, see peab nii olema. kui Liibüast homme saaks lihtsalt üks suur must auk, äh, siis äh, oleks mõjud Euroopa Liidule tunnetatavad kohe. migratsioon, illegaalne sisseränne, organiseeritud kuritegevus, nii et meil ei olegi mingit muud varianti, kui ähm, Liibüa jätta oma prioriteediks ja mulle tundub, et meie poliitiline juhtkond on sellest ka aru saanud. härra Atkins, ma tahaksin siiski äh, antiikide kohta küsida ja pärandi äh, küsimused, härra Mingarelli ausalt öeldes me väga tihti nendest küsimustest ei räägi. Äh, ma arvan, et see on probleem, me peaksime sellele tähelepanu pöörama. meil oli Gaddafi režiimiga arutelul kaubandusleping ja siis me sellest rääkisime Liibüa ametivõimudega. ja meil paluti, et meie aitaksime neil nende kultuurilist rikkust hallata, aga täna ausalt öeldes ei ole see teema meie äh, Äh, aruteludes Liibüaga päevakorras number üks, aga ma olen teiega täiesti nõus, et võib-olla see on asi, millele tuleks natuke rohkem tähelepanu pöörata. suur tänu, ütleb härra esimees. loodetavasti te teate, et meie kavatseme vähemalt äh, selles osas äh, silma peal hoida, teistes valdkondades me seda ei tee. nii et jätkake palun um,. So uh, dear friend. niisiis, kallid sõbrad, me hääletame kell seitseteist viisteist. nii et paus kuni seitseteist viieteistkümneni. Meine Damen und Herren, daamid ja härrad, lubage mul nüüd tulla päevakorrapunkti number seitse juurde. selleks on hääletus Türgi kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eduaruande kohta. proua raportöör, kas te soovite veel midagi öelda? jah, härra esimees, ma loodan, et sotsiaaldemokraatide fraktsioon jääb nende kokkulepete juurde, mida me sõlmisime kriitilistes punktides ja ma loodan, et nad jäävad nende juurde. täna lõuna ajal läks umbes tund aega. ja ajad on tõesti muutunud ning siin parlamendis me nii anname kui ka võtame ning võtmise ja andmise juures on tähtis see, et me peaksime kinni ka saadud kokkulepetest ja see on tõesti esimene kord, kus minuga midagi sellist on juhtunud ja ma loodan, et, et me hääletame välja need küsimused, mis meil ei ole vastuvõetavad. suur tänu, sotsialistidel oli töörühma kohtumine enne tänast koht-, enne tänast koosolekut ning demokraatliku hääletuse tulemusena võttis vastu otsuse, mis äh, erines esialgsest otsusest. ma arvan, et seda juhtub ka teistes fraktsioonides. suur tänu. elame vabas maailmas, isegi kui see alati väga tore pole ja igaüks näeb, kuidas ta siis enda jaoks parima välja võitleb. ja milliseid sõnakõlkse siin veel võiks kasutada. Lähme hääletuse juurde. kes toetab muudatusettepanekut nelikümmend üks? vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud. edasi nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kompromissettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud edasi viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. edasi viiskümmend üheksa ja kuuskümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt ei, vabandust, kuuskümmend kaks poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm on tagasi võetud, edasi kompromissettepanek kolm, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend seitse järgmiseks. seitsekümmend seitse, kes on poolt? vastu erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek neli poolt, vastu erapooletult vastu võetud. edasi kaheksakümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi üheksakümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. edasi sada poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolm, kes poolt, koos suulise muudatusettepanekuga, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada seitse järgmiseks sada neli, kes poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud. sada kuus poolt, vastu, erapooletu. tundub, et vastu võetud, aga kontrollime. sada kuus. ist angenommen. vastu võetud. kompromissettepanek kuus. ei siiski sada seitse enne. sada seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend kuus järgmiseks. poolt, vastu erapooletu vastu võetud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. kompromissettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. edasi sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada kolmkümmend viis. poolt, vastu, erapooletu. tundub, et vastu võetud, aga kontrollime. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletus on lõppenud. tundub, et valest, valet kohta vaatasin. väga selgelt tagasi lükatud. sada kolmkümmend kuus, kes poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja edasi. sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada kuuskümmend poolt, sada kuuskümmend poolt või sada nelikümmend neli soovite kontrollida. sotsid vas-, hääletasid ju vastu. soovite kontrollida sada nelikümmend neli. aga te hääletasite ju vastu. me ei saa kontrolli kasutada selleks, et teie seisukohta muuta. proua Muniz, seda nippi ei tohi küll kasutada, kuigi nipp on hea ja jätan meelde. hääletus on lõppenud. ei aidanud ka see. edasi sada kuuskümmend poolt. vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. edasi sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletu. kes on poolt uuesti? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. ei, kontrollime, sada seitsekümmend veel kord, kes on poolt? ma ei keskendunud, vabandan. kontrollime elektrooniliselt, ma tõesti ei keskendunud ja polnud kindel, kas nägin õigesti. hääletus on lõppenud. kaheksa kolmekümne kuue vastu. siis edasi sada seitsekümmend kolm, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend neli. sada seitsekümmend kolm on vastu võetud. jah, sada seitsekümmend kolm. soovite kontrollida? nüüd me näeme liberaalide fraktsiooni tugevust. sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletu. seda tuleb kontrollida, sest sotsiaaldemokraatide puhul tundub, et neil on väike segaduste periood. räägib mikrofonita. mis muudatusettepanekust räägime, sest tõlget ei olnud teine osa sada seitsekümmend kaheksa. kontrollime. sada seitsekümmend kaheksa, teine osa elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada seitsekümmend üheksa poolt. Marietta su inglise keel on täiuslik on tõesti probleemiks see, et kreeklased üha rohkem ei saa sakslastest aru. sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaheksakümmend üheksa poolt,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 see oli tagasi lükatud, edasi kompromissettepanek kaksteist poolt. noh, we done it just. me just äsja hääletasime seda. Ah, Was? Hätten wir, wir hätten 189 machen sollen, Entschuldige. Yes, that's true. jah, tõsi, unustasime saja kaheksakümne üheksa. või hääletasime siiski selle üle? hästi, sada kaheksakümmend üheksa lükati tagasi, olete sellega nõus, sada üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu. ei aidanud ikka. kompromissettepanek kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üheksakümmend kuus, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud edasi sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kompromissettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kümme poolt, vastu, erapooletu. seda tuleb kontrollida. tulemus oli ebaselge. kakssada kümme Er hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kakskümmend kahekümne kuue vastu. kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kompromissettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada kolmkümmend üks, kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. tundub, et siin jälle keegi sai topelttasu kahe sarnase muudatusettepaneku pärast. kakssada kolmkümmend kolm poolt. see langeb ära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 kakssada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kaks poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kuusteist A poolt vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. edasi kakssada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud edasi kakssada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaks, ei, ei, tagasi lükatud ja tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend viis oli see. me ei ole kakssada seitsekümmend üheksat veel hääletanud. kakssada kuuskümmend kaheksa kakssada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend, kakssada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend viis poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu vastu võet-, tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu kakssada kaheksakümmend üheksa, kontrollime Father, the classical conservatives. mit dreizehn zu dreiunddreißig. kolmteist kolmekümne kolme vastu tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kaks poolt, kakssada üheksakümmend enne, vabandust, kakssada üheksakümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend neli poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmsada poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmsada üks poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmsada kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmsada kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmsada viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmsada kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmsada seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmsada üheksa poolt, vastu, ära, erapooletu. kontrollime. kolmsada üheksa, kontrollime. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud üksteist kolmekümne seitsme vastu. kolmsada kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmsada üksteist poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmsada üksteist. kolmsada üksteist. tagasi lükatud. sotsiaaldemokraadid jällegi muutsid oma seisukohta, aga jällegi ainult osaliselt. hääletus on lõppenud üksteist kolmekümne kahe vastu kolmsada kaksteist poolt. vastu, erapooletu tagasi lükatud. kolmsada neliteist poolt. vastu, erapooletu tagasi lükatud. kolmsada viisteist poolt. vastu, erapooletu tagasi lükatud. kolmsada kuusteist poolt. vastu erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada kakskümmend kuus järgmiseks. Poskurt, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolm, promiss kaheksateist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kolmsada kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. härra Tahv, palun. härra esimees, see muudatusettepanek kolmsada seitsekümmend kaheksa, kolmsada kolmkümmend kaheksa. ma tahaksin siin osade kaupa hääletust kutsume üles järgmist parlamenti ja komisjoni vaatama üle pikalt kestnud ja avatud lõpplahendusega läbirääkimisprotsessi õiguspärasust äh, sinna paneksin siis, see oleks esimene osa ja teine osa oleks siis eraldi. proua Omen Raidn Äh, selle kohta kehtivad ju reeglid ja selle kohta tuleb esitada taotlus varem. ja härra Tahv teab, et me oleme selle muudatusettepaneku vastu, aga kui te tahate, et me teile kaks korda lüüa anname, siis palun, las käia. reeglite osas on Riial õigus, eks ju? Geoffrey. Andrew. Andrew ikka, mitte Geoffrey ma jagan sinu arvamust, aga reeglid on selged. kui tagasi lükatud, siis tagasi lükatud. kes toetab kolmsada kolmekümmend kaheksat? kes vastu? Accepted. Who is in favor? kes poolt? kes on vastu? erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi, kontrollime. kuus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmteist kolmekümne nelja vastu tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletu kontrollime. see oli neliteist, eks? hääletus on lõppenud kaksteist kolmekümne nelja vastu. ma täna kuidagi väga valesti hindan siin hääli. viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuusteist poolt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 hääletus on lõppenud, kolmkümmend viis kolmeteistkümne vastu, vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kakskümmend neli, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu tundub, et vastu võetud juhul, kui rahvahääletus, Rahvapartei osaleb. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud üheksateist kolmekümne vastu. kakskümmend kuus poolt. kakskümmend kuus. kas me juba hääletasime? kakskümmend seitse siis, kes poolt? vastu erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja nüüd lõplik hääletus muudetud kujul, hääletus on alanud Want, uh, Ria wants to say something. Dann lassen wir erstmal die, äh, die Abstimmung beginnen. Ja. Die Abstimmung ist geschlossen. Hääletus on lõppenud. raport on vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, kaheksa vastu, viis erapooletut. palju õnne, proua raportöör. suur tänu ka Riiale. sa tõesti väga kaua töötasid selle raporti kallal selle raske küsimuse puhul oled alati suure enamuse oma selja taha äh, saanud ja kui sa rohkem ei kandideeri, siis oli see sinu viimane Türgi eduaruanne, nii et suur tänu ka kõikide nende aastate eest. jah, suur tänu, härra esimees. mul ei olnud tõesti kunagi igav, kui ma olin raportöör Türgi osas, aga ma tahaksin tänada oma kolleege mitte ainult täna, aga täna just eriti, sest meil õnnestus ähm, kokku leppida selles osas, mille üle pidasime läbirääkimisi eelmistel nädalatel. ja oli väga tähtis, et kõikides nendes valdkond, raportites, mida ma kirjutasin Türgi kohta, me jõudsime kokkuleppele parlamendis ja parlament vaatab Türgit kui kandidaatriiki, aga me peame veel läbirääkimisi ning me peame neid tõesti väga avatult ja õiglaselt kohtlema. see tähendab, et tõesti kriitikat on, on eriti just sellel aastal, aga me peame olema avatud ja õiglased ja me loodame selle riigi nimel, kui see riik soovib tõesti õitseda, siis reformid on vaja läbi viia ja jällegi veel kord suur tänu kõikidele kolleegidele, eriti Mariale ja kõikidele teistele. kes äh, tõesti aitasid nendes rasketes küsimustes, suur tänu! Dear Ria, do you have not to thank kallis Riia, sina ei pea meid tänama, sellepärast et äh, paljud meist lihtsalt kartsid teistpidi hääletada, kui sina tahtsid. Äh, kolleegid, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. Äh, nimelt siis Euroopa ja Ringhääling härra Watson nagu ma aru saan, te olete nüüd juba paranenud, teie vanuses enam võib-olla ei peaks ratta selga istuma, aga sõna on härra Watsonil. suur tänu, härra esimees, ma vabandan, et ma eelmisel nädalal kohale ei saanud ülla, sellepärast et tõesti väike õnnetus, mille peale ma haiglasse sattusin, aga minu rattal pole kriimugi Äh, tahaksin äh, tänada Hans van Balenit ja variraportööre selle töö eest, mis nad on selle raporti kallal ära teinud. Äh, härra esimees, on terve rida kompromissmuudatusettepanekuid esitatud, kõik on ära teinud minu toetuse. esitatud on ka viis suulist muudatusettepanekut ja teisest kuni viiendani ei ole mul nende vastu midagi. härra, alles hiljuti tekkis probleem selle raporti eelnõu pealkirjaga, aga nagu mina aru saan, kui komisjoni juhatus selle pealkirja välja kuulutab ja fraktsiooni esimeeste konverents selle vastu võtab, siis ei ole võimalik seda, selle kohta esitada muudatusettepanekut, aga muuta on võimalik, kui äh, komisjoni esimees äh, esitab selle kinnitamiseks äh, fraktsiooni esimeeste konverentsile ja ma paluksin siis teie toetust uueks pealkirjaks, mille osas tundub konsensus välja kooruvat nimelt äh, siis äh, soovituse eelnõu nõukogule, komisjonile, välisteenistusele meedia rolli kohta Euroopa Liidu ja tema väärtuste kajastamisel. ja kui te olete valmis, härra esimees, sellise äh, muudatuse soovituse tegema fraktsiooni esimeeste konverentsile, siis ma arvan, me suudame konsensusele jõuda selles küsimuses meie komisjonis. suur tänu, härra Watson, üritame ma arvan, et eh, iseenesest mingisugust põhjust ei ole, miks seda ei peaks muutma. ja eh, tegemist on ju tegelikult ainult eh, sellise keelelise apsakaga ja üritame vaadata siis, kas me saame selle nii valutult kui võimalik ära muuta. mitte ei peaks jälle siin kõik hakkama tegelema selle asjaga. aga nüüd, kes siis toetab seda uut pealkirja? poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. Läheme nüüd siis hääletuste juurde ja kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd siis muudatusettepanekud viiskümmend kaheksa ja viiskümmend üheksa on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime hääletus on suletud. ja moment veel. nüüd on suletud. kolmteist kahekümne kuue vastu tagasi lükatud. kuuskümmend poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. ja nüüd siis muudatusettepanekud kaheksakümmend neli ja kaheksakümmend viis kaheksakümmend neli ja kaheksakümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kuus, kaheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd siis kaheksakümmend üheksa, üheksakümmend ja üheksakümmend üks poolt, vastu, vastu võetud siin on äh, väga palju kaasautoreid, ega ei olegi vist võimalik, et tagasi lükatakse. kuues kompromiss poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd siis üheksakümmend kaheksa, sada kolm, sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek üks poolt, vastu, era-, tagasi lükatud, vastu, sada viis eraldi hääletus esimene osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuus, sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksa ja sada kümme poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, palun. hääletus on suletud. viisteist poolt, kakskümmend seitse vastu, tagasi lükatud, sada üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kolmteist poolt vastu erapooletud, vastu võetud, sada kolm neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd siis kahekümne viies poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, kontrollime tundub, et vist tagasi lükatud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks ja kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmekümne kolmas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmekümne neljas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas kompromiss poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd siis äh, neljakümne esimene poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neljakümne teine poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neljakümne seitsmes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiekümnes ja viiekümne esimene poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiekümne teine poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. esimene poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nel-, neljas poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuues poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitsmes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaheksas ja üheksas poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kümnes ja üheteistkümnes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaheteistkümnes ja kolmeteistkümnes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud esimene võeti vastu ja seega siis nüüd viisteist poolt vastu erapooletud, vastu võetud kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. esimene kompromiss poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd siis see lõpphääletus veel elektrooniliselt hääletus on avatud hääletus on suletud. kolmekümne seitsme poolthäälega vastu võetud neli kolleegi vastu ja üks erapooletu. Where is the uh, compromise amendment on the uh, number six? Number six. Can I see it? Kann ich das mal sehen? Ja. Number six. Läheme nüüd äh, härra Kovali raporti juurde, keda kohal ei ole, nagu ma aru saan, härra Tänok asendab teda. jah, härra Koval täna ei saa tõesti kahjuks osaleda meie istungil, aga nagu ma aru saan, kõik kompromissettepanekud on äh, läbi räägitud ja ma teeksin siis ettepaneku, et läheme kohe hääletuse juurde, härra esimees. hea küll, alustagem siis kompromi-, viies kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek äh, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. kas keegi näitaks <laughs> mida see Saarjus Holski ikka tahtis öelda? seitsekümmend üheksa poolt, vastu erapooletud. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime igaks juhuks. hääletus on suletud. ma tahaksin härra Severin on teie sõber, nagu ma aru sain jätkuvalt, jah? keegi veel on? kaheksakümmend poolt vabandust, kuues kompromiss poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd siis muudatusettepanek üheksakümmend kolm poolt. üheksakümmend kolm. nii on siin kirjas, üheksakümmend kolm poolt, vastu erapoolt tagasi lükatud ja nüüd siis üheksakümmend kaheksa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üks poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud sada kaks, poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud kakssada viis, ei, kompromiss kaheksa poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud kakssada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksas kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, muudatusettepanekud kakssada viiskümmend kuus ja sada kuusteist poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud. sada kuusteist poolt, vastu erapooletult vastu võetud. ja nüüd osade kaupa sada kaheksateistkümne esimene osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime. hääletus on suletud kakskümmend kolm poolthäält, kaksteist vastuhäält vastu võetud. nüüd kak-, kakssada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümnes kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd siis saja kolmekümne kolmas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheteistkümnes kompromiss poolt, vastu, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheteistkümnes kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud kakssada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmeteistkümnes kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd siis neljateistkümnes kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd siis sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viieteistkümnes kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuueteistkümnes kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd siis äh, muudatusettepanek kakssada kuuskümmend kaheksa Fleckensteinilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsmeteistkümnes kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd siis muudatusettepanek sada üheksakümmend kaheksa. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üks, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kakssada üks. hääletus on suletud, tagasi lükatud. kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakssada kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakssada kümme poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakssada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud tagasi lükatud kakssada viisteist poolteist vastu ähm,, vastu võetud kakssada seitsekümmend kolm poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud kakssada kuusteist poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud kakssada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. kakssada seitseteist, kontroll palun hääletus on suletud. viisteist kahekümne viie vastu tagasi lükatud, nüüd siis ähm, kakssada seitsekümmend neli poolt. kakssada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapoolt, vastu võetud. kakssada kakskümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kuus, vastu võetud nagu ma aru sain, kahesaja seitsmekümne kuuega me tegime väikese vea, jah? kakssada kakskümmend kuus, hääletame uuesti, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ma vist ütlesin, et tagasi lükatud, aga nii see ei olnud, kakssada seitsekümmend kuus võeti vastu. kaheksateistkümnes kompromiss poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek äh, kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud kakssada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud. üheksateistkümnes kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend kaheksa nüüd poolt, vast-, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kolm poolt, vastu, kakssada kolmkümmend kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. esimene kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd kahekümne kolmas poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kahekümne neljas poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kahekümne viies poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kahekümne kuues poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kahekümne seitsmes poolt, vastu erapooletud, vastu tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine kompromiss poolt, vastu erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vist vastu võetud, aga kontrollime igaks juhuks. kolmekümne teine hääletus, palun hääletus on suletud. vastu võetud. aga miks kahekümne, neljakümne teine ära langeb? hääletusnimekirjas on viga, seega järgmine kolmekümne neljas poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, kolmekümne viies poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neljakümne viies poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neljakümne kuues poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neljakümne kaheksas poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa, kakssada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiekümnes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiekümne esimene poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neljas kompromiss poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kuuskümmend üks, kuuskümmend kaks, kuuskümmend kaks, kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakssada nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. teine kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neljas poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viies poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuues poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitsmes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaheksas poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksas poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaksteist. kas me ei võiks plokis võtta? üksteist kuni seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd siis äh, lõpphääletus elektrooniliselt, palun. hääletus on avatud. hääletus on suletud. see raport on kolmekümne kuue poolthäälega vastu võetud. härra Tšanok, palun siis äh, edastage härra Kovalile meie õnnitlussõnad. ja nüüd siis äh, arvamuse eelnõu, Kyoto protokoll, poolt, elektrooniliselt palun. hääled on suletud kolmkümmend neli poolt, üks vastu, kaks erapooletut, äh, vastu võetud. kolleegid, nüüd äh, veerand tundi paus ja siis on Pierre Vimou meiega või kümme minutit siis tuleb kohale Pierre Vimon ja räägime siis äh, välisministrite nõukogust, kes kogunes Ukraina küsimustes. härra esimees palub härra Kaaler sõna ma tahaksin kolleegidele öelda, et äh, tuleb välja, et venelased on äh, seadnud äh, tähtaja, et homme hommikul kell kolm peavad öö, alla andma Ukrainas asuvad, Krimmis asuvad Ukraina väed. niimoodi ma saan aru praegu siin uudistekanalitest. suur tänu!